sellele, et nad tõesti oma tegevuses äh, astuksid samme selleks, et äh, nende riikides toimiks hädaabi number üks, üks, kaks korralikult. kallid kolleegid, äh, arutelu suuliselt vastatava küsimuse teemadel on nüüd lõppenud ja sellega liigume edasi järgmise teema juurde, milleks on raporti hübriidtelevisioon lühike tutvustus. annaksingi sõna raportöörile proua Kammerverdile. suur tänu, proua president, kallid kolleegid, kõigepealt suur tänu variraportööridele, ma arvan, et see raport on koostatud õigel ajal, mitte keegi enam ei kahtle selles, et hübriidtelevisioon on Euroopa Liidu oma piirideni viinud. meil on väga tähtis äh, ühiskondlikud suunised paika panna selleks, et normatiivsed sätted üle pea kokku ei lööks me näeme siin pingeid, mõned näevad, et äh, seda määrust võiks ära äh, kaotada konkurentsiõiguse Ehm, taustal, kuid teised leiavad, et me peaksime kuidagi televisiooni interneti kaudu ära kaotama. niikaua, kui me leiame, et me meediapoliitiliste reeglitega saame ühiskonda mõjutada, ükskõik, kas me räägime siin meedia mitmekesisusest või noorte kaitsest, ei saa me siin seda valdkonda vaadata kui eh, leiva ja võiga kauplemist. tegemist on nii kultuurihüvega kui ka ühiskonna jaoks tähtsa küsimusega. kui me leiame, et meediat ei või kogu aeg kontrollida, tuleb meil leida loomingulisi vahelisi mõtteid selle kohta, kuidas leida tulevane süsteem, mis on tasakaalus. turul on uued osapooled, erinevad platvormipakkujad ja ka televiisorite tootjad, mis siiamaani ka praeguse direktiiviga kaetud. mõlemad on aga kohe kindlasti võimelised olema kaalukeeleks selles osas, et mis jõuab avalikkuseni ja mis mitte sisu edastamine on meediamaailma üks tähtsamaid küsimusi. meedia reguleerimisel peame me sellega arvestama, kui me soovime, et see oleks toimiv. me oleme raportis põhimõtteliselt küsimused paika pannud, kuid ei vasta kõikidele küsimustele. ma olen veendunud, et tulevale suunatud meedia reguleerimine peab rohkem panustama isereguleerimisele ja kaasreguleerimisele, peale selle tuleks välja töötada ka stiimuleid. ainult niimoodi on võimalik riigi mõju piirata, väärkasutust vähendada, ilma et me äh, hakkaks siin konkurentsiõigust äh, piirama ja arvestaksime ka reklaami ja noortekaitsega mõningad, äh, mõned osapooled on siin teinud täiesti põhjendamatult etteheiteid. me teame, et nutitelevisioonil on samamoodi vaja ka ühiskonna poliitilisi eesmärke täita ja ta peab äh, teenima äh, ühiskonna huvisid. kõik meediateenused peavad siin kaasa mängima, ei saa olla nii, et televiisorite tootjad või platvormide pidajad otsustavad, mida me oma ekraanilt näeme ja mida mitte ja peale selle lõppude lõpuks otsustab äh, vaataja ise, mida ta soovib leida ja kust. meil on lihtsalt vaja tagada tarbijasõbralikkus. juba praegusel hetkel oleme me näinud märke, et siiamaani ei ole piisavalt kaitstud äh, Äh, meedia terviklikkust ja signaali. me peame hoolitsema selle eest, et äh, äh, infot peidetakse ainult siis, kui vaataja on seda ka tõesti lubanud kuna meedia mängib üha ro suuremat rolli, on tekkinud ka uued reklaamiliigid ja lineaarsetel teenustel on siin selged reeglid, mittelineaarsed internetiteenuse pakkujad võivad aga peaaegu kõike. see toob endaga kaasa suuri konkurentsimoonutusi ja avaliku-õiguslikel meediaasutustel on suured rahastamisprobleemid. kui mõõdetakse vaatajate arvu minutite arvuga tunnis, siis see on tõesti kiviaegne lähenemine meil on väga tähtis hoolitseda selle eest, et igaüks ise saab otsustada, kas ta soovib vaadata oma nutitelevisiooni kaudu kas mingeid seebiseriaale või hoopis informatsioonisaateid äh, me kõik peaksime arvestama ka sellega, et kuute ja ilusate külgede kõrval selles uues meediamaailmas on ka ohte, mis äh, mõjutavad ka meie kõigi põhiõigusi. ma loodan, et selle raportiga on meil võimalik esimesed suunised paika panna selleks, et tulevastel aastatel neid arutelusid jätkata ja ma loodan, et suur osa sellest kojast toetab seda raportit suur tänu, proua Kammervert ja nüüd läheme kohe vaba mikrofoni vooru juurde ja kõigepealt äh, proua Verhailen suur tänu, proua president, Petra van Kammerverdi raport on välja toonud konvergentse meediamaailma ühe osa. piirid erinevate meedialiikide vahel kaovad ja internet on üha rohkem mõju võtmas. nutitelevisioon on eriline meediavorm, kuhu on sulandatud klassikalised meediateenused ja samal ajal on võimalik kasutada ka internetiteenuseid. tegemist on suure väljakutsega audiovisuaalse meediasektori jaoks, selle sellepärast et audiovisuaalse meediateenused on direktiivi kaudu rangelt piiritletud, samal ajal aga internetipakkujatel ei ole selliseid piiranguid seetõttu tuleb meil leida lahendusi selleks, et me arvestaksime ühelt poolt interneti avatusega, aga teiselt poolt ka ühiskonna ja ringhäälingu vajadustega. järgnevatel kuudel tuleb meil meedia mitmekülgsuse küsimustega põhjalikult tegeleda. selle raportiga tehakse esimene samm õiges suunas ja suur tänu suurepärase koostöö eest raportöörile, aitäh! suur tänu ja härra Veer spoštovana gospa predsedujoča rad bi čestital poslanski kolegici v odboru aitäh proua asepresident lubage mul kõigepealt äh, avaldada tunnustust äh, raportöörile kultuurikomisjoni nimel petra kammerwert raport on tegelenud küsimusega, mille tähtsus tulevastel aastatel üha kasvab. televisioonil on suur mõju ja võim ühiskonnas ning olemasolev audiovisuaalmeedia direktiiv hõlmab vaid televisiooni. samas me näeme, et tekib juurde üha rohkem sellist tehnoloogiat, mis kombineerib televisiooni ja muud teenused ning selliste seadmete tootjad suurtel tootjatel on üha suurem mõju, kuna nemad suunavad selle, mis liigus, mis suunas liigutakse edasi. ja seetõttu me peame rääkima hübriidtelevisiooniga seoses ähm, erinevatest õigustest ja nõuetest, seadmed peavad olema koostalitusvõimelised ning tuleb äh, hea seista selle eest, et ei tekiks monopole. aitäh, äh, proua Hughes! frau präsidentin sehr geehrter herr kommissar! proua hirsch suur tänu! pole mitte äh, mingi ime see et liberaalid lükkavad tagasi selle ettepaneku sest tegemist on sammuga tsensuuri suunas. isegi kui sellest raportist ei ole seda võimalik üks ühele välja lugeda kuid minnakse tsensuuri suunas ja peale selle tuleb kohe selgelt öelda, et jah, kolleeg Kammerväärt, me ei soovi tõesti, et platvormid kõike reguleeriks, aga me ei tohi eh, ka lasta poliitikutel kõike reguleerida. ei saa olla nii, et me räägime praegusel hetkel poliitilise tegevuse kaudu reguleerimisest, me ütleme, et see on hea, see on paha ja et seda võib tarbija leida kiiresti, seda ka mitte. ja see, mis poliitilisele tahtele ei vasta, see tuleb kuhugi ära peita. minu arvates on tegemist esimese sammuga tsensuuri osas ja meie liberaalid ei ei ole sellega nõus. me peame endale selgeks tegema, et mitmekülgsus säilib ka tulevikus nii avalik-õigusliku ringhäälingu jaoks, teadmiste kaitse jaoks ja öeldakse, et see on ohus sellepärast, et meil on nii palju mitmekülgsust, kuid sellegipoolest tarbija peaks ise otsustama, mida ta soovib vaadata. suur tänu, proua Hirš, proua McLaughlin hübriidtelevisioon on äh, väga põnev innovatsioon, aga äh, paljudes äh, kodudes juba kasutatakse ähm, selliseid hübriidplatvorme ehk ähm, sellise tarkvara revolutsioon on meie ees. seetõttu tuleb meil rääkida meediapluralismist, reklaamist, noorte kaitsmisest ning tuleb tagada võrdsed võimalused ka sisupakkujatele Euroopa Liidus tuleb äh, läbi vaadata audiovisuaalmeedia reklaamireeglid ning mõelda ka sellele, kuidas kaitsta alaealisi. seetõttu kutsume üles komisjoni kaaluma äh, sobivat Euroopa raamistikku, äh, tagamaks võrdsed võimalused ja kvaliteedi kõikidele, sõltumata sellest, kes seda sisu pakub ning tahaksin tähelepanu pöörata veel sellele, et Ühendkuningriigis ja Euroopa Liidus üldiselt on veel piirkondi, kus interneti kättesaadavus on väga vilets ja seetõttu tuleb kõigepealt mõelda selle peale, et kõik kodanikud, ükskõik kus maanurgas nad ei elaks, saaksid võrdse juurdepääsu teenustele. suur tänu, proua McLaughlin. kolleeg Melten, palun suur tänu, proua president, kui hübriidtelevisiooni loosungi all hakatakse rääkima televisiooni ja interneti kokkukasvamisest, siis ma kardan, et te vaatate neid asju liiga lihtsalt ja te hakkate tarbijaid väga pealikaud-, pealiskaudselt äh, vaatama täiesti selge on see, et klassikaline televisioon on ammu juba ajalooraamatutesse kirjutatud. on väga palju erinevaid hübriidtelevisiooni äh, võimalusi, meil on erinevad lingid, äh, erinevad videod äh, mi- ja erinevad platvormid, mis on keskendunud teatud teemavaldkondadele ja sotsiaalvõrgustikud ka Äh, hübriidtelevisioon kohe kindlasti toob endaga äh, Euroopa õigusloome jaoks teatud äh, väljakutseid endaga kaasa, näiteks reklaamiküsimus ja noorte kaitse. kas praegune Euroopa õigusraamistik on piisav ja peale selle tuleks mõelda ka veel ka selle peale, kas riiklikud järelevalveasutused on üldse võimelised tehnoloogilise arenguga sammu pidama? suur tänu ja härra Boris, palun! Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałbym pogratulować palju tänu, proua president, kõigepealt ma tahaksin avaldada tunnustust meie raportöörile äh, kultuurikomisjonist äh, suurepärase raporti eest. Äh, tegemist on väga olulise raportiga, kuna meediateenuste turg on muutumas. hetkel on võimalik juba ühel ekraanil äh, vaadata traditsioonilist televisiooni, digitelevisiooni, internetiteenuseid. tegemist on olulise arenguga ja seetõttu tuleb mõelda selle peale, kuidas kaitsta oma lapsi ähm, reklaamide eest, kuidas piirata reklaame. loomulikult äh, ka vaatajatel peab olema õigus äh, sõna sekka öelda selle kohta, mis nende kodudes vaadatakse. mõelda tuleb ka kuulmispuuetega inimestele. seetõttu on raport väga heaks lähtealuseks, et oleks võimalik arutada küsimust, milline on meie televisiooni tulevik, millised on lineaarse, mittelineaarse televisiooni teenuse aspektid. seega palju tänu arutelu eest. volinik Haan, palun, sõna on teil. Uh, uh, aitäh, proua asepresident, me tervitame Euroopa Parlamendi raportit hübriidtelevisiooni teemadel, eh, mis puudutab eh, erinevaid teemavaldkondi, tuues välja selle, kuivõrd eh, keerukas on meie audiovisuaalmeediasektor. komisjon hiljuti avaldas rohelise raamatu selleks, et olla valmis muutuvaks meediamaailmaks ning käimas on avalik arutelu hübriidtelevisioon, äh, IKT võimalused äh, toovad kaasa väljakutseid ja probleeme, mis mõjutavad äh, meediasektorit ning antud valdkonna poliitikat. kindlasti analüüsime proua Kammerverdi raportit koos avaliku arutelu mm, panusega, mõeldes selle peale, kuidas parandada olemasolevat regulatiivset raamistikku, muuta selle kasulikumaks, ootame tagasisidet ka küsimustikele, mis on avaldatud avaliku konsultatsiooni raames. Mm, vaatame, milline on mõju audio, audiovisuaalmeedia direktiivi aspektidele kindlasti ühel hetkel tekib vajadus teha mingeid kohandusi samas on kindlasti neid, kes leiavad, et mitte väga hiljuti avaldatud direktiiv toimib väga hästi. ja seetõttu me olemegi Rohelises raamatus välja toonud erinevad küsimused, millele tuleb leida lahendus ja vastused ning eh, komisjon kindlasti astub järgnevaid samme pärast eh, konsultatsioone, mis on järgnenud Rohelisele raamatule ning eh, konsultatsioonid Äh, jätkuvad äh, äh, kuni sügiseni ning me ootame kindlasti koostööd Euroopa Parlamendiga selleks, et valmistada ette tulevased audiovisuaalpoliitika algatused, puudutavad need siis hübriidtelevisiooni või muid algatusi komisjoni eesmärk on toetada majanduskasvu ning meie väärtuste tagamist ja kaitsmist, sealhulgas, hulgas ka kultuurilise mitmekesisuse küsimuse toetamist. aitäh, sellega on arutelu lõppenud e, ning hääletamine toimub peagi. nüüd teeme viieminutilise pausi ning kell kaksteist alustame hääletusega